siin täiskogul soovib siiski arutelu korraldada. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost, víte, že... Eh, Selle teema juurde ma tulen tagasi jälle. Ja nagu te teate, härra Salafranca täiskogul ütles sama ja me oleme rääkinud sellest parlamendi õigustalitusega lähtuvalt kodukorra artiklis sada nelikümmend lõikest kaks on tehtud ettepanek kasutada nimelise hääletuse protseduuri ilma aruteluta. jah, te saa-, te saate nimeliselt hääletada ja kui te hääletate äh, arutelu poolt, siis me korraldame selle arutelu, nii et nimeliselt võite hääletada, kas te tahate arutelu või te ei taha arutelu. ma avan selle nimelise hääletuse katkestan hääletuse, kodukorraline küsimus. lugupeetud äh, juhataja, on üsna ebatavaline, kui me tuleme siia ootuses, et me saame sellest ettepanekust rääkida äh, ja see võetakse siis päevakorrast maha. aga teine asi on see, et äh, me peaksime saama võimaluse öö, oma tegevuse üle otsustada hääletades, ma ei tea, kas kõikidel on hääletuskaardid kaasas või mitte, aga ma arvan, et et kui me hääletame, siis äh, oleks pidanud meile eelnevalt ütlema, et äh, häälet-, et arutelu käigus toimub elektrooniline hääletus, mitte niiviisi järsku, et toimub elektrooniline hääletus ja kui oleks äh, üldse mingisugune hääletus, siis ma arvan, et peaksime hääletama käe tõstmisega, mitte elektrooniliselt. seda no skupinam včera večer tuletan teile meelde, et selle avalduse tegid fraktsioonid eile õhtul ning see info edastati fraktsioonidele juba eile õhtul. kas on veel kommentaare, enne kui asume hääletama? ma ei tahaks teile jätta muljet, et ma üritan äh, teie arutelu sisuliselt kuidagi mõjutada, äh, sellepärast et sellest oleme me juba õiguse talitusega rääkinud, härra Tabela. me peame hääletame arutelu, kas me hääletame arutelu poolt või arutelu korraldamise vastu, me tahame lihtsalt täpselt teada, mille üle me hääletame siin praegusel hetkel. Čili otázky byly zodpovězeny, prosím ještě jednou otvírám hlasování küsimustele on juba tegelikult vastatud, nii et ma nüüd avan hääletuse ja asume aga hääletama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 kui te hääletate poolt, siis see tähendab, tegemist on väga raske ja tõsise hääletusega, nii et äh, jätkem tunded kõrvale ja loen teile ette selle ettepaneku, mille ma olen saanud õigustalituselt äh, kooskõlas kodukorra artikliga sada nelikümmend lõikega kaks on tehtud äh, ettepanek, et esimene punkt oht, mm, mis on seotud inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumistega, mis puudutab Guantanamo vangide näljastreiki, otsustatakse ilma aruteluta ja nüüd hääletame seda ettepanekut. kas nüüd on kõigile selge, mida me hääletame? hlasovali ste všichni? končím. kas kõik on hääletanud?